head kolleegid, me jätkame, me oleme ajakavast juba natuke maha jäänud, nii et äh, kui tahate oma keskustelu jätkata, siis tehke seda väljaspool seda ruumi. Äh, vastasel korral see segab siinviibijaid. nüüd äh, soovin tere tulemast Bruno Šalli Iraanias töörühma juht ja Adnan Tabatabai. Äh, kes on siis ähm, ähm, äh, rakendus, äh, tegeleb rakendusuuringutega idapartnerluse valdkonnas. aga meie läheme edasi, palun ärge rääkige siin ruumis omavahel. ootan, kuni siis kaks inimest on lõpetanud oma vestluse saali tagaosas Äh, sel aastal äh, on siis EIA äh, võtnud vastu resolutsiooni ja vastava resolutsiooni ja seda järgis ka ÜRO Julgeolekunõukogu, millega oli siis soov, et Iraan järgiks tuumaleppe mm, tingimusi ja äh, Ähm, mis määras ka äh, sanktsioone. ja äh, siin on siis äh, Iraani leppes on siis mitmeid ähm, mm, olulisi sätteid siis, mis ühelt poolt piiravad Iraani tuumaprogrammi ja teisalt siis Äh, tühistatakse erinevaid äh, sanktsioone, mm, mis on siis äh, otsustatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega. antakse märku, et kõneleja räägib liiga kiiresti ja Iraani ähm, tuva, tuuma äh, progra-, äh, tuumalepet äh, toetas siis ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon kaks, kaks, kolm, üks, millega siis sanktsioone järk-järguliselt eemaldati, kuid samas on ette nähtud ka võimalus uuesti sanktsioone määrata siis järgmise kümne aasta jooksul pärast seda, kui USA teatas, et nad lahkuvad sellest leppest aastal kaks tuhat kaheksateist, kuna väidetavalt Iraan seda lepet rikkus, siis kolm äh, osalisriiki, Prantsusmaa, Saksamaa ja äh, Ühendkuningriik on siiski püüdnud jätkata äh, konstruktiivse diplomaatilise dialoogiga selle rakendamist ja Iraan on järk-järguliselt oma kohustustest eemaldunud alates maist kaks tuhat üheksateist, kuid tundub, et praegu ei ole ta veel uraani rikastamise määra ähm, Äh, suurendanud, mis äh, siiski jätab võimaluse diplomaatilise lahenduse äh, saavutamiseks, ehkki Rouhani ütles, et ta ei ähm, ei pea enam kinni varasemalt kokku lepitud piirangutest ja et püüda siis saavutada olukorda, et Iraan siiski peaks oma kohustustest kinni ja Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik teatanud, et soovivad Äh, kasutusele võtta vaidluste lahendamise mehhanismi selles kokkuleppes ja nüüd on seega alustatud kuuekümnepäevase läbirääkimiste ähm, perioodiga. Äh, ja äh, see on väga oluline, et et siis selle tuumaleppe jõustamise juurde uuesti tagasi jõutaks siis nende läbirääkimiste käigus ja kõigepealt annan sõna härra Vital Vesuskovskile, kes on Välisasjade Komisjoni asepresident ja seejärel saavad sõna eelmainitud kõnelejad. suur äh, tänu, äh, et äh, selle küsimuse siin allkomitees arutusele võtsite. välisasjade seisukohast on igati ajakohane äh, rääkida Iraani tuumaleppest ja tema kohustuste täitmisest äh, selle raames. kasutan võimalust ja äh, meenutan, et tuumalepe on meie kõigi julgeoleku huvides. see on väga suur saavutus ka regionaalse julgeoleku mõttes ja viimased äh, äh, arengud äh, pärast kindral Solemani tapmist meenutasid meile, et väga oluline on vältida hävitavat regionaalse konflikti puhkemist ja olukorra eskaleerumist. ja Iraan Iraanil tulevad lähiajal üheteistkümnendad parlamendivalimised ja ennustatakse, et äh, jällegi äh, äh, jõulise joone pooldajad saavutavad enamuse mm, mõõdukad kandidaadid, keda on suures osas siis püütud diskvalifitseerida ja kõrvale jätta, nad on üsna nõrgestatud olukorras ja nüüd on ka see sanktsioonide küsimus uuesti päevakorral. ÜRO Julgeolekunõukogu on võtnud mitmeid resolutsioone äh, nõud-, nõudmisega, et Iraan äh, tingimustest kinni ei peaks. loodame, et äh, tuleks siiski rahumeelne diplomaatiline lahendus, võttes arvesse siis Iraani poliitilist jõudude eh, vahekorda, nagu mainitud äsja, eh, on aga eh, nüüd hakatud kasutama siis võimalust vaidluste lahendamiseks leppe raames ja nüüd on ka seal leppes vähem osalisi, kuivõrd USA-s sellest lahkus, aga kõige olulisem, et jääks siiski Ehm, püsima see nii-öelda piitsaprääniku äh, ehm, põhimõte ja kas sellega võib-olla praegu siin piirduksingi, äh, kuulan äh, huviga kõnelejate kommentaare, siin on ka üks endine Iraani saadik, ootan ka soovitusi meie kõnelejatelt selles konkreetses teemas. aitäh! suur tänu äh,, asepresident, nüüd saab sõna Bruno Scholz äh, äh, äh esindajaks siis Euroopa Liidu välisteenistuse äh, esindaja kõneleb siis vist, kuidas saaks tagada, et äh, Iraan täidaks leppe tingimusi, et selle leppega saaks edasi minna, jah, aitäh, härra Sarjasovski. Äh, olukorra äh, tutvustamise eest ja mm, millega nägime, et olukord on väga äh, keerukas seoses Iraani tuumaleppega ja Euroopa Liit ja kõrge esindaja, olgu esmalt öeldud, on igati pühendunud sellele, et päästa tuumalepe ja juba praegu on tehtud väga palju diplomaatilist tööd selle eesmärgil. aga see arutelu on pisut laiem ja kõigepealt äh, räägiksin siis NPT-st ja selle kaitsemeetmete leppest ja lisaprotokollidest, äh, mm, äh, mis on olnud muidugi ka seotud selle Iraani tuumaleppega. mis puudutab Iraani äh, kohustusi NPT-l, siis äh, äh, Iraan äh, sõlmis ka seitsmekümne kolmandal aastal juba kaitsemeetmete leppe ja veelgi olulisem on see, et kahe tuhande kolmandal aastal sõlmis ta lisaprotokolli, mis pakub laiema ligipääsu tuumamaterjalidele, tuumaobjektidele ja, ja asjakohasele infole ja seega on aatomienergia agentuuril äh, ligipääs äh, kõigele ähm, kahetunnise äh, etteteatamise ajaga, kuid Iraan aastal kaks tuhat kolm ei ratifitseerinud seda lisaprotokolli ja tegi seda alles aastal kaks tuhat viisteist, mis oli siis osa sõlmitavast tuumaleppest. ja tahtsin lihtsalt rõhutada seda äh, Äh, äh, rõhutamaks, et kui äh, tuumalepe enam ei, ei toimi, siis ka see lisaprotokoll Iraaniga seoses ei toimi enam mistõttu on väga oluline, et Iraan peaks kinni oma kohustustest ja meie igati öö, Äh, loodame siin äh, aatomienergia agentuurile, kes on väga ähm, professionaalselt selle teemaga tegelenud, aastast kaks tuhat kolm regulaarselt välja andnud ka äh, ülevaated Iraani tuumaprogrammist ja ka aastast kaks tuhat viisteist siis ka lisaprotokolli ja kaitsemeetmete kokkuleppe täitmisest ja sellest ajast alates on need aruanded olnud väga eh, ühemõttelised. E, Iraan, eh, nad on saanud ka käia kõikjal Iraanis tuumaobjektidel, see info on kõik avalik ja ligipääsetav Aatomienergiaagentuuri veebilehtedel ja eh, on mm, olnud selge, et NPT lepet ja lisaprotokolli ja kaitsemeetmete lepet on Iraan täitnud selle aja jooksul. nüüd, mis puudutab äh, Iraani tuumalepet, siis siin on olukord veidi äh, keerukam. osana äh, sellest Iraan võttis siis vabatahtlikke kohustusi lisaks NPT-le ja oluline on ka see, et selle vastukaaluks siis tühistati mitmeid sanktsioone, selle kokkuleppe läbirääkimisteks kulus äh, kaks tuhat, äh, kulus äh, kaksteist aastat ja selle aluseks on ka ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioon kaks tuhat kolm üks ja kaks koha, kahe kolmandiku võrra siis lubas Iraan vähendada rikastatud uraani hulka ja vähendada ka tuumarajatiste hulka ja kolm aastat Iraan ka kokku lepitud koostöös ei käitud ja seda ka neljateistkümne kuu jooksul pärast seda, kui USA äh, ütles, et loobub sellest leppest ja äh, kehtestab lisasanktsioone. Äh, ja siis maikuus, millele ka juhataja viitas, ütles Iraan, et äh, ta äh, äh, vähendab leppes osalemist, kuna ta ütles, et sanktsioonide vähendamise mõju ei ole, ei ole tunda. juulist alates kaks tuhat üheksateist on Iraan siis neli, neli, neli sammu siin edasi astunud, rikastamise taset on äh, suurendatud ja rikastatud uraani osakaalu on äh, suurendatud ja ta jätkas ka äh, uraani rikastamist siis maa-alustes rajastistes ja kõik need sammud on ka üle kontrollitud ja kinnitatud aatomienergia agentuuri poolt aastal kaks tuhat kakskümmend nüüd jaanuaris, ka sellele te viitasite, äsja teatas Iraan viiendast sammust Ähm, oma kohustuste vähendamise äh, teel ja ütles, et äh, äh, ta ei, ei võta enam arvesse tuumaleppe piiranguid ka tsentrifugide osas ja meie oleme pidevalt kontaktis Aatomienergia Agentuuriga ja tundub küll, et seda viiendat sammu Iraan ei ole veel jõustanud ja ise nimetas ta seda äh, viimaseks sammuks. see ei tähenda, äh, äh, aga et tegemist on positiivse arenguga, kõik need sammud on väga murettekitavad, endine praegune kõrge esindaja on pidevalt väljendanud oma muret ja kutsunud Iraani üles oma kohustusi täitma, kuid samas on ka väga oluline märkida, et on väga Äh, et äh, Euroopa, ähm, Iraani äh, tuumalepe jääks kehtima ja seal on ka Araki reaktoriga seoses plutooniumi programm Iraanis ja praegu ei ole sellega edasi mindud. Iraan on ka teatanud see on kinnitatud info, et ta jätkab ka Äh, koostööd ja pakub endiselt ligipääsu oma rajatistele. ja see on oluline äh, siis info märkida tuumaleppe kontekstis ja veel äh, kaks olulist asja, kõigepealt siis suurenenud pinged seal piirkonnas ja neljateistkümnendal jaanuaril Prantsusmaa Saksamaa ja Ühendkuningriigi välisministrid siis äh, hääletasid äh, selle üle, et äh, käivitataks vaidluste lahendamise mehhanism Iraani tuumaleppe raames ja sellega nad tegid selgeks, et nende eesmärgiks on lahendada see vaidlus, vahel on seda vääriti võib-olla mõistetud, kuid nende avalikust ava, äh, avaldusest oli äh, see, tuli see väga selgelt äh, välja. ja tööd tehti siin mitmel tasandil ja käidi ka E, Iraanis ja e, räägiti ka teiste e, riikidega, ka Hiina ja Venemaaga ja pärast konsultatsioone otsustati, et on tarvis rohkem aega, et probleeme lahendada, seega seda aega pikendada ja praegu on olukord selline, et ekspertide tasandil äh, läbirääkimised on käimas kõigi äh, tuumaleppe osaliste vahel, et tegeleda siis äh, tuumaküsimustega, äh, aga ka äh, laiemalt siis USA lahkumisega leppest ja sanktsioonide määramisest ja on üldine arusaam, et Iraanil peaks siiski olema rohkem kasu sanktsioonide eemaldamisest nii et meie ühiskomisjoni mm, arutelud on teatavasti konfidentsiaalsed, kuid Äh, me oleme edasi äh, liikunud, kahekümne neljandal jaanuaril oli ka kõrge esind-, äh, tehti kõrge esindaja avaldus ja ka eile veel rõhutas ta, et teeb kõik, mis võimalik, et seda kokkulepet säilitada ja leida konstruktiivseid lahendusi edaspidiseks, aitäh. nüüd annan sõna Adnan Tabatabaile Mm, et saaksite esitada siis äh, oma äh, seisukoha äh, Iraani tuumaleppe tuleviku kohta ka seoses regionaalse julgeolekuga, meie julgeolekuga ja ülemaailmse julgeolekuga, aitäh! Thank you very much uh,, madam chair, it's an honor to be aitäh! mul on au tagasi olla Brüsselis. mul paluti rääkida lühidalt sellest, kuidas peaksime mõistma Iraani seisukohti või Iraani lähenemist tuumateemale ning äh, sageli, kui me selle teema tõstatame ekspertidena Iraani leppe küsimuse, siis peame praktiliselt vabandama selle tõstatamise pärast, sellepärast et kõik on sellest nii tüdinud juba. aga me ei saa siiski jätta sellest rääkimata, sest endiselt on võimalus see lepe päästa. ning ma selgitan lühidalt, miks ma arvan, et see nii on. selleks, et paremini mõista Iraani lähenemist tuumaleppe teemale ja tuumaprogrammi teemale, peame mõistma, peame endale meelde tuletama, kui oluline see programm Iraanile on. Iraanile on see rahvusliku prestiiži ja rahvusvahelise tunnustamise küsimus ja see, et see ei ole nii Euroopa tuumaprogrammidega, ei tähenda, et see ei peaks nii olema Iraani tuumaprogrammiga. see lähenemine tugineb kahele sambale, teaduse areng ning teine sammas on tuumaprogramm kui tunnistus Iraani jõudmisest kaasaega. no me võime vaielda, kas, kes Iraan on või ei ole jõudnud kaasaega selles mõttes, aga Iraani otsustajate jaoks on teaduse areng äärmiselt oluline riigis, mis tunneb, et ta on ümber piiratud kogu aeg sanktsioonide all. nii et niisugune on Iraani mõtlemine. eelmises paneeldiskussioonis mainiti, et tsiviilotstarbelist tuumaprogrammi kasutatakse meditsiiniliste isotoopide, kosmeetikatoodete ja elektri tootmiseks ning Iraan kasutab neid no Iraani ei usaldatud sellega seoses seitseteist, kaheksateist aastat tagasi ning äh, sellest saidki need tuumaleppe läbirääkimised alguse. Iraan on kogu aeg väitnud, et tema tuumaprogramm jääb NPT leppe raamidesse ning veel üks asi, mida eriti väga tõsiselt ei võeta väljaspool Iraani, noh, see on minu, minu seisukoht, kuigi paljud usuvad nii. et see fatva, mis on väljastatud, või need usulised käsud, mis on välja antud kõrgeima usuvõimu poolt, ajatolla Homeini poolt, mille kohaselt tuuma relvade omamine, levitamine ja kasutamine on islami õiguse vastu, see on asi, mida Euroopa ei, ei võta tõsiselt, aga tegelikult me võiksime seda tõsiselt võtta. väga nagu oluline oli see, et enne Iraani tuumaleppe sõlmimist nõuti, et Iraan ei, Iraanil ei tohiks lasta uraani rikastada Iraanis ning see oli see lähenemine, mille saigi alguse see prestiiživaidlus, et mida Iraanil siis keelama hakatakse ja miks ta, miks tal peaks seda keelatama, kui ta on NPT leppel osalisriik. kaks tuhat üks kuni kaks tuhat kolm ja edasi see tuumaleppe teema sai niisuguseks teemaks, kus siis lääne võimud survestasid Iraani ja Iraan äh, näitas neile oma vastuseisu ja vastupanuvõimet ning äh, arutelud olid märksa laiemad loomulikult kui tuumateema, räägiti Lähis-Ida geopoliitilisest olukorrast, aga tuumaprogrammi teema oli üks küsimus, milles see, see vastuolu kanaliseerus. ning selle pinnalt Iraanile sanktsioone kehtestati, Iraan näitas jällegi äh, vastuseisu, provotseeris läbi selle äh, ning äh, tekitas niisuguse heidutusmomendi ja võiks väita isegi, et Iraan mängis selle äh, tuumaohu mõttega. et Iraan minu arvates ei ole tuumarelva üritanud arendada, aga mõnikord on asjad olnud mitmeti mõistetavad, nagu ma juba märkisin, mis äh, viisidki siis tuumaleppe läbirääkimisteni ja kaks tuhat kolm, et Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi välisministrid käisid te-, Teheranis. eesmärk oli vältida kahte asja, kõigepealt tuumarelva väljaarendamine Iraanis ja siis sõjaline eskaleerumine piirkonnas. ning äh, tundub, et nii et praegu on põhjust öelda, et oleme jõudnud sama, samasugusele ristteele. et Euroopa seisukohalt on tekkinud oht, et et Ameerika Ühendriigid või Iisrael ründab Iraani tuumaobjekte või siis eh, Iraan eh, lahkub NPT-st eh, ja denonsseerib Iraani tuumaleppe ja siis hakkab arendama tuumarelva. sisuliselt Iraan kasutab seda teemat praegu vastusurve avaldamiseks lääneriikidele. ning üks asi, mida ma rõhutan sageli seoses sellega, mis muutis Iraani tuumaleppe võimalikuks, oli see, et sanktsioonide režiim, mis toona juba kehtis, oli avaldanud majanduslikku mõju ja poliitiline mõju, mis võimaldas meil Iraani tuumaleppe sõlmimiseni jõuda, mis Iraani sellega nõustuma pani, oli see, et loobuti sellest nullrikastamispoliitikast, see oli asi, millega Obama administratsioon nõustis, nõustus. ning see, see võimaldaski Iraani kaasata nendesse läbirääkimistesse. mitu minutit mul on jäänud, kaks või kolm, kaks? noh, see, millega praegu silmitsi oleme, on, on asjaolu, et Iraan on sattunud surve alla, Ameerika Ühendriigid survestavad Iraani, praegu Iraan <laughs> avaldab vastusurvet nii regionaalselt, eskaleerides olukorda Pärsia lahe piirkonnas, ähvardades Ameerika Ühendriikide liitlasi ning teine teema, millega ta vastusurvet avaldab, ongi tuumaprogramm. kui Iraan oleks soovinud lahkuda tuumaleppest, siis oleks ta selle denonsseerinud juba praeguseks nii et endiselt eh, Teheranis teatud soov seda säilitada on, olgugi et need viis, sellest viiest sammust juba räägiti. kõige olulisem praeguseks minu, on minu jaoks see, et eh, IAEA e inspektoreid ei ole välja visatud Iraanist, eh, kontrolli, kontrollkäigud jätkuvad, kõik teavad, millega Iraan tegeleb. nüüd, seoses soovitustega. vaidluste lahendamise mehhanism sisaldab sõna lahendamine, see tähendab, et rõhuasetus peaks olema lahenduse leidmisel, mitte mingite mängude mängimisel, mitte surve avaldamisel, mitte lihtsalt mingite kõneliste, kõneluste pidamisel, see oleks nagu mehhanism. aga äh, rõhuasetus peaks olema just lahenduse leidmisel, mitte vaidlemisel ega mehhanismil. ning äh, lahendus võiks olla Iraanile mingi motivatsiooni loomine, et äh, tuumaleppest tulenevaid kohustusi vähendada ja äh, siin loomulikult on taaskord tegemist teemaga, mis on äh, tüü-, mida on tüütuseni korratud. veel kaks kiiret märkust, Iraan on äh, lootuse algatust julgeoleku kohta piirkonnas järginud, seda võiks, võib küll kritiseerida, aga sellele tasub tõsiselt mõelda regionaalse julgeoleku seisukohast. ja viimane asi, tõesti viimane, ma luban, me rääkisime E3 algatusest, ma usun, et Euroopa poolt niisugune asjalik algatus oleks, et kui lisaks kõrge esindajaga tuleksid kolm välisministrit ja lähe-, ja sõidaksid kõik koos Teherani ja näitaksid, et Euroopa Liidul on tõsi taga äh, oma lähenemisega, mis erineb Ameerika Ühendriikide lähenemisest. see annaks Teheranile signaali, et Euroopa Liit on valmis poliitiliselt panustama sellesse teemasse. vabandust, et mul nii pikalt läks ja hea meelega loomulikult olen valmis edasises arutelus osalema. Merci, merci pour euh, see aitäh nende erinevate seisukohtade eest. nüüd sotsiaaldemokraadid, härra Mikser. Sorry, thank you, madam chair uh,, I have a couple of aitäh, proua juhataja, mul on paar küsimust. esiteks, viidates tagasi eelmisele küsimusele päevakorras, hommikusele päevakorrapunktile, ma mäletan, et äh, enne Iraani tuumaleppe allkirjastamist, kõlasid mitmed hoiatussõnad selle kohta, et et Iraan paari kuu pärast saab juba tuumariigiks, tuumarelvariigiks ja kohe pärast seda, kui see kokkulepe sõlmiti, samad äh, hoiatajad hakkasid kaebama järsku selle üle, et see lepe on nii lühikese eluajaga et väga hea, et see praegu kehtib, aga mis saab kümne või viieteist aasta pärast? jah. tõesti, kui Iraan oli ka saamas tuumariigiks, siis tegelikult selle edasilükkamine kümne või viieteist aasta võrra, seda oleks pidanud vaadatama väga positiivse nähtusena. isegi praegu on erimeelsusi selle osas, kuidas tuumaleppe läbikukkumine võiks mõjutada Iraani võimet äh, hankida endale tuumarelv, kui, kui kiiresti see oht võiks tekkida. kas te räägiksite sellest, kas äh, on mingi erinevus Ameerika Ühendriikide, Vene ja Euroopa lähenemiste vahel sellele, missugune võiks olla see lühiperspektiivi tulevik pärast lepet Iraani tuumavõimekusele. ja üks meie partneritest ütles eelmise päevakorrapunkti ajal, et on erinevaid lähenemisi sellele, kuidas hinnatakse Iraani tuumarelva, Iraani ohtu tuumarelva leviku plaanis, et äh, et Ameerika Ühendriigid vaatavad äh, Iraani kui lühiperspektiivi äh, ohtu, selles mõttes, et Iraan varsti hangib endale tuumarelva ja venelased on teistsugusel seisukohal, et võib-olla saaksite sellest ka rääkida. ja viimane asi, üks äh, kõnelejatest ütles, et et poliitiline ja avalik arutelu Euroopas paistab keskenduma sellele, et Iraani tuumalepet tuleks esitleda ja säilitada siis, jätkuvalt esitada niisuguse suure võiduna, mille saavutamisel oli olu-, oluline osa Euroopa Liidul. ja samas me peaksime tegelikult äh, keskenduma rohkem IAEA e kontrollimehhanismidele ja Iraani kohustustele NPT leppest tulenevalt et see aitaks paremini tagada Euroopa Liidu pikaajalised julgeolekuhuvid eh, tuumarelva, tuumaohu plaanis. et kas te olete päri sellega, et kui me soovime seda lepet säilitada, siis peaksime natukene nii-öelda ümber suunama selle avaliku arutelu Euroopas? aitäh, roheliste nimel härra Blüchner. aitäh nende märkuste eest. oleme siin kuulnud palju uraani rikastamise arenemise seisukohast Iraanis. minu jaoks on oluline küsimus see, miks Iraanis praegu on niisugused sisu, sisemised raskused. lootus või Iraani revolutsiooniline kaardivägi ja ajatolla on sõna võtnud selle leppe vastu ja valitsus surus selle läbi, lubades, et, et sanktsioonide mahavõtmine võimaldab rahvaelu parandada. nii see ei läinud, eriti arvestades Ameerika Ühendriikide praegust seisukohta Euroopa allus Ameerika Ühendriikide ähvardustele ning on taas kord äh, kehtestanud sanktsioonid ja oluline on nüüd meie jaoks see, et kui me soovime Iraani veenda selle, selle, seda lepet järgima jätkuvalt, siis peaksime pakkuma talle võimalust, vähemalt meie poolt, et me võtame oma sanktsioonid maha. ning Iraani välisminister on seda korduvalt ka öelnud. Euroopa Liidus on meil finantsmehhanism, mis võimaldab piiratud kaubandust Iraaniga. aga selle maht on väga väike, liiga väike, et võimaldada nafta eksporti, mis Iraanile on väga oluline sest Iraani, sest see on Iraani peamine rahaallikas. ehk siis konkreetselt, kui me soovime midagi saavutada, siis äh, võime palju rääkida tuumatehnoloogiast, mis on minu teema, ma räägin sellest hea meelega, aga poliitiliselt see eriti ei aita. poliitiliselt peaksime me sanktsioonid lõpetama, kui me soovime midagi saavutada, aitäh. E, aitäh, Gue poolt härra Wallace. Just... aitäh. kiire küsimus mõnele, mõlemale sõnavõtjale. tõstatasin küsimuse ka eelmise päevakorrapunkti ajal ja härra Hebs, kes ma küsisin temalt, et kui Euroopa ei suuda lahendada Iraani tuumaleppe probleeme, arvestades, et ameeriklased on vast-, kas Euroopa ei suuda või, või siis äh, on mingi võimalus ja, ja ta kinnitas, et Iraani põhiline probleem on sanktsioonid. kas te arvate, et, et Euroopa võiks siis tegelikult äh, minna nende kummagi poole juurde ja öelda, et et vot ameeriklaste seisukoht ei ole tegelikult rahu huvides, see ei ole see, mida eurooplased tahavad. kas te näete, et Euroopal võiks, et eurooplased võiksid kokku võtta piisavalt julgust, et asuda niisugusele seisukohale, mis erineb ameeriklaste omast ja ja astuda niisuguse õige sammu, et see asi õigele rajale tagasi suunata. aitäh, kolleeg Ostrovitšius, Uuenevast Euroopast! aitäh! Äh, mul on vastupidine seisukoht. mõnikord majanduslikud sanktsioonid on asi, mida tuleb teha, vältimatu samm selleks, et äh, vältida riikide väärkäitumist, kes äh, soovivad tuumarelva hankida ja uraani rikastada ning tuumarelvasi, tuumarelvi arendada ja seega hakata kujutama olulist ohtu nii regiooni riikidele kui ka ülemaailmselt nii et see mil määral majanduslike sanktsioonide programm võimaldaks takistada Iraanil jätkata tuumarelva programmi ja rikastamist, see, see on seotud finantsidega, sellepärast et päris, päris palju raha on vaja niisuguse programmi läbiviimiseks. ning teine asi, mille, mida tahtsin öelda, Iraanil on äh, rohkem, paremini arendatud raketiprogramm ning paljud regiooni riigid äh, on sellel seisukohal, nad näevad järjest suuremat ohtu Iraani raketitehnoloogia poolt. me teame, et Iraan on tarninud rakette ka niisugustele terroristlikele organisatsioonidele nagu Hezbollah, kes on seda kasutanud Iisraeli vastastes rünnakutes. ning need raketisüsteemid on, on olnud tõesti väga kõrge tasemega. ja Iraanis üritatakse neid süsteeme arendada edasi uraani rikastamine ja tuumaprogramm Iraanis on asi, mis annab põhjuse muretseda ka Iraani raketiprogrammi pärast. ning Rahvapartei nimel härra Peters. Eh, aitäh! ning tänan paneliste nende sõnavõttude eest, see on oluline informatsioon. see arutelu ei ole meil siin mitte esimene äh,, olen kõigi dokumentidega päri ja aruanne ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta, millega kõik siiski ei nõustunud, aga enamus nõustus, punktis viiskümmend kuus eh, võtab teatud seisukoha. minu küsimus on, mis te arvate sellest, mille me Strasbourgis heaks kiitsime ja ma tsiteerin, kutsub üles kõrget esindajat ja asepresidenti kasutama kõiki poliitilisi ja diplomaatilisi võimalusi, äh, säilitamaks Iraani tuumalepe ja uus strateegilise relvastuse piiramise lepe. ja seda edendada ning äh, samas punktis kasutama Euroopa Liidu käsutuses olevaid võimalusi ja diplomaatiliselt äh, suhestuda võtta diplomaatiliselt, diplomaatiline ühendus osalist, asjast puudutatud riikidega. ning siin on juba räägitud sellest, mida saab teha kõrge esindaja selle pinnalt, mis siin heaks kiidetakse, aga küsimus on ja teised kolleegid küsisid seda ka juba, kas sellest jätkub? kas see on ainus võimalus läheneda sellele probleemile ja otsida lahendust või peaksime tegema rohkem? teie arvates sanktsioonide seoses, kas jah või ei, või või jätkub sellest, mis me Strasbourgis heaks kiitsime? aitäh! nüüd annan sõna meie panelistidele. ma olen ise kuulnud täna hommikul päris palju huvitavaid mõtteid ning kinnituseks selle kohta, et Ita-, Iraan soovib, et teda käsitletaks tavalise riigina, et teda ei diskrimineeritaks, mida mitmed inimesed saalis ütlesid. mul tekib küsimus, kas Iraan äh, soovib tõesti, et teda käsitletaks tavalise riigina, äh, kui ta samas soovib eksportida oma resu-, revolutsiooni ja toetab terroristlikke rühmitusi ning äh, on ohuks stabiilsusele regioonis. nii et siin on selge pinge ja ma sooviks kuulda selle, selle teema kohta ka mingit tagasisidet meie panelistidelt Uh, aitäh! tänan nende küsimuste eest, üritan neid käsitleda kõigepealt üldise märkuse vormis ja siis mõned konkreetsemad märkused ka. alustuseks. Äh, miks Iraani tuumalepe tekkis, kuidas see, missugune on selle suunitlus, no selge, see on, see on tuumatehnoloogiat puudutav lepe koos sanktsioonidega. selle eesmärk ei ole regionaalne stabiilsus ning äh, see puudutab äh, see, seda oli vaja niisuguse konkreetse tuumatehnoloogia rakendamist puudutava leppena. kui me vaatame kõiki neid äh, lisasid, detaile, kontrollimehhanismi, mis selles sisaldub, ja seoses Safatovaga, millest räägiti, jah, Iraan on, on öelnud, et ei tohi olla tuumarelvi ning äh, vastus sellele oli lähenemine, mille kohaselt äh, sisuliselt võeti seisukoht, et usalda aga kontrolli ja kehtestatigi niisugune väga tugev kontrollirežiim, mille aruanded esitab IAEA. E vastuseks Äh, siis teis-, omalt poolt äh, teised äh, Iraani tuumaleppe osalised lubasid sanktsioonid maha võtta. ja Euroopa Liit on seda teinud. Euroopa Liit on sanktsioonid maha võtnud vastavalt tuumaleppele. no mõned sanktsioonid on endiselt paigas, need on vastavuses tuumaleppega, aga uusi sanktsioone ei ole kehtestatud. mis nüüd juhtus? üks tuumaleppe osalistest otsustas poliitilistel põhjustel pärast valimisi tuumaleppe, tuumaleppest taganeda. see on otsus, mis on, on väga kahetsusväärne, endiselt väga kahetsusväärne, sest äh, Iraani tuumaleppega, kui kõik osalised selles osalesid, andis see võimaluse tagada regioonis äh, rohkem stabiilsust. ja see tähendas ka loomulikult, et Ameerika Ühendriigid taastasid oma sanktsioonid, muuhulgas ka sanktsioonide ekstraterritoriaalse mõju ja kui meie oma sanktsioonid maha võtsime, ei saa me öelda oma ettevõtjatele, mida teha, sellepärast et me ei ole ju riik, riiklik majandus, me ei ole plaanimajandus ja ettevõtjad äh, teevad lihtsalt oma, arvestavad oma riske, et kui palju nad tegutsevad Ameerika Ühendriikides, kui suurt ohtu neile ameeriklaste sanktsioonid kujutavad, ja teevad oma otsused selle põhjal. ning loomulikult siin mõju on olnud, me teadvustame seda endale ja me tegeleme selle küsimusega, et kas oleks mõtet sanktsioonid maha võtta ning äh, äh, oluline on, rõhutati, et Iraan võiks saada kasu sanktsioonide mahavõtmisest, aga samas peaks nad ka oma kohustusi täitma siis. nii et, et äh, mida nõukogu saab teha, nõukogu ei saa panna kedagi Iraaniga kauplema, nõukogu saab lihtsalt sanktsioonid maha võtta siin räägiti juba sellest äh, võimalusest kaubandust arendada, mis, äh, mille puhul seda ekstraterritoriaalset mõju ei ole, seda on võimalik laiendada, seda on võimalik äh, laiemalt kasutada humanitaarkaubanduse valdkonnas, aga ja lõpuks võib-olla ka mitte ainult sellega seoses. kui me võtame nüüd Iraani tuumaleppe ja tuumarelva leviku ohu, siis on oluline rõhutada, et kui Iraani tuumalepe sõlmiti kaks tuhat viisteist, siis hinnati, et umbes kahe kuu kaugusel oli Iraan tuumarelva hankimisest, mis oli väga lühike aeg. no ma märkisin juba, et Iraan äh, täitis oma kohustusi kolm aastat ning siis nihkus see tuumarelva hankimise aeg aasta kaugusele, nüüd on see tõenäoliselt vähenenud äh, läbi nende sammude, mida Iraan on astunud kuna need sammud vähendavad seda aega, aga endiselt hinnatakse, et Iraan on aasta kaugusel veel sellepärast, et selleks on vaja hankida tehnilised seadmed või arendada tehnilised seadmed. ja, ja siin hinnatakse, et endiselt on vaja aastat. mis puudutab nüüd ballistilisi rakette mis on teema, mis tõstatati ka, siis sellest on räägitud ÜRO Julgeolekunõukogu res-, resolutsioonis. ehk siis rakettidest, mis võivad kanda tuumalõhke pealt. ning meie seisukoht on siin, et et kui Iraani tuumalepe kehtiks ja kõik osaleksid selles, kõik osalised, siis see risk oleks väiksem nende rakettidega seoses, sellepärast et kui ei ole nende rakettide peale tuumalõhke pead panna, siis meil ei ole tegemist tuumaraketiga see, see kõlab väga lihtsalt, kõlab labaselt, aga, aga see on ka see peamine põhjus, miks me rõhutame, et Iraan kolm aastat täitis tuumalepet ja tuumalepe toimis seega. ja ta aitas suurendada stabiilsust regioonis. praegu on olukord keerulisem ja me peame sellega tegelema. ning kõrge esindaja seda teeb aasta alguses nägime kuidas olukord eskaleerus piirkonnas pärast, kui, pärast äh, kindral Suleimani tapmist ja raketi, järg, sellele järgnenud raketirünnakuid. ning äh, kõrge esindaja sai mandaadi välisministritelt äh, minna sinna piirkonda, rääkida erinevate tegijatega regioonis, suurendada, proovida suurendada usaldust nende vahel ning tema reis Teherani oli osa sellest laiemast missioonist. ning ta rääkis loomulikult ka tuumaleppest. aga olid muud küsimused ka. kõrge esindaja jätkab tegevust sellel suunal. mis puudutab tuumalepet, siis on selge, et et pärast ITRi poolt äh, vaidluste lahendamise mehhanismi algatamist üritab ta tagada, et kõik järe, kõik praegused osalised toetaksid leppe jätkamist ja praegu me olemegi siis eh, selles perioodis, et meil on kõigepealt eh, teatud probleemid, mis on tõstatatud seoses Iraani käitumisega ja teiselt poolt analüüsitakse, kas on võimalik mingeid majanduslikke samme astuda, mis eh, looks motivatsiooni Iraanile muuta oma käitumist kontrollin, kas ma käsisin, käsitlesin kõik küsimused ära, tundub, et jah. aitäh. ja nüüd äh, viimased viis minutit härra Tabatai. aitäh küsimuste eest. härra Mikser, teie põhimõtteliselt äh, tõite selgelt välja, et äh, kõigepealt oli oht et Iraan tuumarelva saab ja siis eh, pärast hakati rääkima sellest, et lepe nii ruttu lõpeb. no eh, tegelikult oli, oli kogu aeg nagu muid teemasid ja ma rääkisin juba sellest, et eh, kuidas kanaliseeriti erinevaid probleeme aruteludesse leppe ümber. mis puudutab nüüd selle leppe lõppemist, Iraani välisminister on öelnud ja ta ei oleks seda kunagi öelnud, kui või-, teised võimud teda ei toetaks, et Iraan on valmis lisaprotokolli tooma parlamenti ratifitseerimiseks mitte kaks tuhat kakskümmend kolm, vaid ka varem, mis sisuliselt kõik need äh, leppe loojangud või loojanguna tõlgitavad, tõlgendatavad sündmused muudaks ebaoluliseks. nii et selles mõttes oht, et Iraan saab tuumarelva omavaks riigiks, äh, on väga lihtsalt lahendatav kui me vaid kuulame tähelepanelikult seda, mida Iraan on pakkunud. loomulikult Iraan soovib vastukaaluks sanktsioonide mahavõtmist, millest rääkis juba härra Šolv. nii et eh, me ei pea seda hakkama ümber raamistama, et eh, jõuda mingi eduni, vaid, eh, vaid lihtsalt järgima tehnilisi aspekte. härra Vishner Te rääkisite Iraani sisemõõtmest ning ma lühidalt ütlen, et revolutsiooniline kaardivägi e, ja selle juhatus ei olnud tegelikult vastu tuumaleppele. meil oli lihtsalt niisugune rivaalitsemine e, selles osas, kes peamiselt kasu hakkas, hakkab saama sellest majanduse elavnemisest, mida oodati pärast tuumalepet. et see, see, see vastuolu ei puudutanud seda, kas vähemalt äh, Islamivabariigi võimustruktuurides, mitte seda, kas see tuumalepe iseenesest on hea või halb. nii et põhimõtteliselt on võimalik anda nende käsutusse Iraanis, kes toetavad tuumalepet, argumente, äh, mis ütlevad, et see on kasulik lepe, mis toob meid tagasi Instexi juurde, millest härra Scholl rääkis. härra Wallace see paradigma muutus, millest te rääkisite, on, Euroopal on vaja oma strateegilist autonoomiat niisugustes küsimustes. aga tõenäoliselt võtab see veel ühe põlvkonna jagu poliitikuid, sest praegune poliitiline instinkt on transatlantilistes suhetes väga tugev, tugevalt Ameerika Ühendriike järgiv. et kõigepealt siis kui mingi küsimus tekib, siis Ameerika Ühendriigid ütlevad Euroopale, et mängus on transatlantiline liit ja, ja siis nii tehaksegi, nagu ameeriklased ütlevad, aga antud juhul see tegelikult nii ei ole. sest mängus on tuumarelva leviku tõkestamine. nii et paraku ma seda paradigma muutust näen alles võib-olla järgmises või ülejärgmises poliitikute põlvkonnas. ning härra Ostrevitšius sanktsioonid äh, käitumise muutmise vahendina. jah, tõesti, on riike, kelle käitumist sanktsioonid on muutnud. aga see, need riigid ei ole Iraan. Euroopa on muutnud oma poliitikat Iraani suunal, teised riigid on seda ka teinud ning niimoodi ongi sanktsioonid suunatud. et see sanktsioneeritud riik ei muuda midagi, teised riigid muudavad oma käitumist, niisugune on sanktsioonide mõju minu meelest ning seetõttu me ei näegi mingeid positiivseid muutusi Iraani poolt vastusena Ameerika Ühendriikide sanktsioonidele. ning lõpetuseks kõrge esindaja külaskäiguga seoses, et kas sellest piisab no ma usun, et me oleme jõudnud eh, nii kaugele, et meil on taaskord vaja hakata usaldust ehitama. ma looda-, ma oleks väga lootnud, et see nii ei ole, aga praegu paraku on niisugune olukord, et Iraanil on vaja sõnumit, et Euroopa on tõesti ühinenud selles küsimuses. või vähemalt eh, võtmetähtsusega otsustajad Iraani tuumaleppe osas, kes, see on siis E3 ja kõrge esindaja, eh, seda oleks. ja Euroopa Liidul oleks seda vaja ka siin midagi teha et sest ainus kõrge Euroopa ametnik, kes on vastu seisnud ameeriklaste retoorikale viimase kahe aasta vältel, on olnud kõrge esindaja. ei Prantsusmaa, Ühendkuningriigi ega Saksa ametnikud ei ole midagi öelnud, midagi nii selget, vähemalt nagu ütles Federica Mogherini või Josep Borrell praegu. Merci, merci beaucoup! suur aitäh, suur aitäh kõikidele kõnelejatele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 Ja, au revoir. So, thank you.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 Bien. Euh, passons donc... Euh, Lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist on võttemahetusega, mis puudutab julgeolekuolukorda Ida-Aasias ning Korea poolsele tuumarelva vabaks äh, muutmisest. nüüd tervitan siin äh, külalisi, kõigepealt doktor Ramon Pacheco Pardo, kes on äh, Brüsseli Vabaülikooli Euroopa uuringute juht ja Reinhold Brender, kes tegeleb Jaapani, Korea, Austraalia, Uus-Meremaa ja Vaikse Orgona, Vaikse ookeani piirkonna küsimustega välisteenistuses. nüüd me teame, et Põhja-Korea äh, astus tagasi äh, tuumarelva leviku tõkestamise lepingust aastal kaks tuhat kolm ning äh, kahe tuhande kuuendal aastal viis ta läbi oma esimese tuumakatsetuse, sellest ajast saati on nad teinud veel viis tuumakatsetust millele on alati järgnenud äh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon, mis kutsub üles Põhja-Koread äh, taas liituma lepinguga ning me äh, lõpetame igasugused tuumakatsetused. ning samuti käib resolutsioonidega kaasas sanktsioonid, mille eesmärgiks on takistada Põhja-Koreal oma programmi edasi arendada. mitmed riigid, sealhulgas ka Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Austria, ja äh, Euroopa Liit on ka ise seadnud sanktsioone Põhja-Koreale. Äh, Lõuna-Korea president, kuigi ta toetab rahvusvahelisi sanktsioone, on siiski valinud äh, lepituse tee ja pingutanud selleks, et ähm, arendada suhteid kahe riigi vahel. näiteks ähm, kirjutati alla ühisdeklaratsioonile Singapuris kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, kui mm, Põhja-Korea kohtus Ameerika presidendiga, paraku aga sellest ajast peale ei ole mingisugust edasiliikumist toimunud, igasugused edasiminekud on läbi kukkunud. Ehm, hiljutistes avaldustes on Kim Jong-un märku andnud, et ei ole valmis loobuma oma tuumaprogrammist kuid siiski on äh, uks avatud äh, läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidele. nüüd, kui Ameerika Ühendriigid ähm, Ameerika Ühendriikidel on kavas äh, töötada välja rakett, mille ulatus on tuhat kaheksasada kuni kaks tuhat nelisada kilomeetrit ning seega see jõuaks siis Korea poolsaarele kahekümne minutiga, nii et kui Ameerika Ühendriik seda tegevust jätkub, jätkab, siis ilmselt eh, ei ole võimalik Korea poolsaart tuumarelva vabaks muuta. nüüd siis aga on võimalik, et jõutakse uute kokkulepeteni Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea vahel kuid praegu on siin nii tehnilisi kui ka äh, rahalisi probleeme. Euroopa Liidul samas äh, on aga ka võimalik panustada tuumarelva vabaks muutmise protsessi näiteks äh, inspektorite näol, kes saavad käia kohal peal, koha peal ja jälgida seda, mida on tehtud lõhustuva materjaliga nii et Euroopa Liit võib siin mängida erilist rolli, ka diplomaatilist rolli ning lihtsustada ka dialoogi äh, Ameerika Ühendriikide, Põhja-Korea ja teiste ähm, osaliste vahel. nüüd annan sõna härra Pacheco Pardole, et ta jagaks meiega oma arusaama läbirääkimistest Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea vahel ja ka sellest, kas on võimalik jõuda lepinguni Põhja-Koreaga. suur aitäh, suur aitäh ka teie küllakutse eest. minul paluti rääkida Põhja-Koreast, seda ma ka teen oma ettekandes. alustan taustainfost selle kohta, miks Põhja-Korea üldsegi soovib tuumaprogrammi ja ilmselt äh, kujutab ta endast ka kõige suuremat ohtu praegusele NPT režiimile. milline võiks olla Euroopa Liidu roll Põhja-Korea tuumarelvavabaks muutmises, sest tegelikult äh, Põhja-Korea selles suunas mõned sammud astunud on. nüüd taustainfot, kõik seda teavad aga siiski Põhja-Korea tuumaprogramm ei ole uus, see sai alguse kuuekümnendatel aastatel. kahe tuhande kolmandal aastal lahkus Põhja-Korea äh, tõkestamise lepingust ja sellest aasta, sellest ajast on näha olnud programmi äh, arendamise kiirenemist. hiljem räägin äh, ka sellest, kas ma usun, et tuumarelva vabaks muutmine on võimalik või mitte aga igal juhul äh, võtab see aastaid ja kindlasti rohkem kui äh, Ameerika Ühendriikide presidendi üks ametiaeg. nüüd äh, kõigepealt heidutus, me oleme näinud, mis on juhtunud teiste riikide juhtidega, kus oli tuumaprogramm Äh, Põhja-Korea ei ole sellele tähelepanu pööranud. Ameerika Ühendriikide sõjaline kohalolu äh, Ida-Aasias, samuti Lõuna-Korea, nii et Põhja-Koreal on vaja tuumavõimekust äh, juhuks, kui neid ründab Ameerika, rünnatakse Ameerika Ühendriikide või ka näiteks Lõuna-Korea poolt nüüd nagu ka Iraani tomaprogrammi puhul on küsimus legitiimsuses. Lõuna-Korea on siin äh, igati võimekas nii diplomaatiliselt kui sõjaliselt kui nii edasi ja siis Põhja-Korea ainuke jõud seisneb tuumaprogrammis. ja kui tuumaprogrammi ei oleks, siis ilmselt ei räägitaks sellest riigist nii palju Euroopa Liidus ega ka Ameerika Ühendriikides. nüüd edasi ka äh, rahastuse küsimus. Põhja-Korea on massihävitusrelvi levitanud ja müünud ka mujale teistele Aasia riikidele, sellepärast et neil on lihtsalt vaja raha. ja siis edasi Kimmide perekonna nii-öelda sõltuvus nii et juba kolmandat põlve näevad Põhja-Korea eh, liidrid eh, seda tuumaprogrammi arendamist eh, kui nii-öelda pärandi küsimust, mis läheb nii-öelda põlvest põlve edasi. miks on minu arvates Põhja-Korea kõige suurem oht NPT režiimile, esiteks selleks, et tuumarelva edasi arendanud ning jaganud teadmisi ka teiste riikidega, nagu näiteks Iraaniga, Süüriaga, varem ka Egiptusega, Liibüaga, nii et üle maailma on erinevaid riike, kus on käinud Põhja-Korea äh, tuumaeksperdid ja aidanud ka ehitada äh, tuumarajatisi. ja nüüd äh, kahe tuhande kolmandal aastal väljus Põhja-Korea NPT režiimist. tegemist on paaria riigiga, kes, kellel on seatud erinevaid sanktsioone, kuid ometigi on režiim siiamaani ellu jäänud. ja on ta teinud ka vastavaid poliitilisi ja rahalisi ostuseid aastast kaks tuhat kolm ja nüüd äh, Põhja-Korea võib olla eeskujuks äh, teistele riikidele, kes tahavad tuumaprogrammi arendada, nii et äh, kui, et no Põhja-Koreal see programm on, miks siis mitte meil? nüüd, mida saab teha Euroopa Liit siis, kui läbirääkimised jällegi peale hakkavad, kas siis koostööd Trumpi administratsiooniga või kellega iganes? nüüd siis kõigepealt kindlasti tuleb jätkuvalt näidata Euroopa Liidul toetust tuumarelvade leviku tõkestamise lepingule, NPT-le. Põhja-Korea tegelikult võtab seda tõsiselt, kui on selline ühtsus. kuigi Korea, Põhja-Korea sealt lepingust küll ise lahkus väga huvitav on, väga oluline on see, et ka diplomaatiliselt tihendataks suhteid Põhja-Koreaga. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kuulutati välja poliitiline dialoog Euroopa Liidu ja Põhja-Korea vahel, mis aga tegelikkuses aset leidnud ei ole. Euroopa Liidu jaoks on see, oleks see väga hea võimalus selgitada Põhja-Koreale, miks tuleks tuumarelvadest vabaneda, miks Euroopa Liit tunneb huvi tuumarelvade leviku suhtes Ida-Aasias ja nii edasi. nii et see kõlab üsnagi hästi ka Põhja-Koreale, siis võrreldes sellele, mida räägivad Ameerika Ühendriigid või Lõuna-Korea, kellel on seal omad huvid ja on ju ka vabaühendusi, kes töötavad selles valdkonnas, aga igal juhul siis äh, saaks äh, pakkuda äh, hoopis suuremat tuge sellel teel Põhja-Koreale, nii et ja siis lõppkokkuvõttes on võimalik juhtida Põhja-Koread tuumarelvadest vabanemise teel. Neile tuleb avaldada nii palju survet kui võimalik ja et võimalikult suurt tuge on selleks vaja võimalikult paljudelt riikidelt, nii et äh, jah, nüüd ei ole paar kuud juba kohtumised aset leidnud, aga põhimõtteliselt eh, diplomaatilised suhted on olemas Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea vahel. vaatame, mis siis saab pärast eh, Ameerika presidendivalimisi, kas neid suhteid tihendatakse või mitte. ja nüüd eh, ka praegune Lõuna-Korea president, kellel on veel kaks aastat ametiaega järele jäänud nii et kindlasti peame eh, toetama neid samuti oma tegevuses. nüüd mina usun, et lõpuks kokkuleppele jõutakse Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea vahel ja et seal on ka sees väljend tuumarelva vabaks muutma. Euroopa Liit ei peaks tegelema eh, tehnilise abiga. Eh, Ameerika Ühendriigid on pöördunud Euroopa Liidu liikmesriikide poole sel teemal, näiteks Prantsusmaa poole räägime siin näiteks äh, tuumarajatiste äh, lammutamisest äh, ja muust sarnasest, nüüd inspektsioonisüsteem, jah, miks mitte, mis, millega tegeleb Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur ja seal võiksid osaleda ka Euroopa Liit, liikmesriigid, rahvusvahelised organisatsioonid saaksid saata koha peale Põhja-Koreasse omaenda eksperdid ühtlasi siis peaksime ka pakkuma äh, stiimuleid Põhja-Koreale, äh, rahalist äh, abi ja muud sarnast, nii et kui Euroopa Liidul on võimalik kaasa rääkida selle paketi väljatöötamisel, siis kindlasti peaks Euroopa Liit osalema ka rakendusfaasis. ja nüüd, mida teeme Põhja-Korea tuumarajatistega, kuidas neid kasutada siis rahumeelsetel eesmärkidel. nii et siis saabki siin pakkuda oma abi selleks, et äh, edasi liikuda või tagada see üleminek äh, tsiviilkasutusele ja nüüd, kas Põhja-Korea tuumarelva vabaks muutmine on võimalik? mina usun, et äh, lühemas perspektiivis ei, see ei juhtu ei viie ega kümne aasta jooksul. aga kokkulepe Põhja-Korea ja Ameerika Ühendriikide vahel on täiesti mõeldav ja et seal kokkuleppes oleks sees ka Põhja-Korea poolne kohustus vabaneda tuumarelvadest. ma usun, et selline eh, vaheetapp võiks olla siis äh, järk-järguline, ehk siis me pakume Põhja-Koreale stiimuleid äh, selleks, et astuda need sammud tuumarelva äh, vabaks muutmise suunas. ja sellega ma piirduksingi, tänan. suur aitäh ja sõna on härra Brenderil, palun. tänan, lugupeetud parlamendisaadikud, räägiksin äh, sellest teemast välisteenistuse seisukohast. nagu te teate, on Euroopa Liidul üldine strateegia aastast kaks tuhat kuusteist, mis ka räägib, et kõik sellised arengud mõjutavad Euroopa Liitu ning tegelikult käib läbi Lõuna-Hiina mere ju nelikümmend protsenti eh, kogu kaubavahetusest ja tuumaprogrammi eh, roll on siin samuti väga suur, nii et räägin paari sõnaga sellest, kuidas me näeme tuumarelva küsimust, osad nendest elementidest on juba välja toodud. kõigepealt äh, meie räägime põhi, suhetest Põhja-Koreaga kui nii-öelda kriitilisest suhtlusest. see tähendab, et surve sanktsioonide läbi, nii et ÜRO sanktsioonid ja eraldi Euroopa Liidu sanktsioonid. ja samal ajal jättes suhtluskanalid avatuks. nii et loomulikult selline poliitika ei ole mitte mingisugune eesmärk iseeneses. peab lihtsalt äh, näitama, et seda poliitikat saab muuta, kui Põhja-Korea ähm, loobub massihävitusrelvadest ja tuumarelvadest pöördumatult ja viisil, et seda on võimalik ka kontrollida. nii et me soovime, et sinna sisse käiks ka äh, raketiprogrammid, ükskõik millise ulatusega need ka ei oleks. nii et eesmärgiks on vähendada pingeid Korea eh, piirkonnas, Korea poolsaarel, vabandust. varem juba räägiti ka sellest eh, eesmärgist ja ühtlasi ka parandada inimõiguste olukorda Põhja-Koreas nüüd äh, Euroopa Liidu jaoks peab lahendus olema diplomaatilist laadi, see on ainuke võimalus, see tähendab, et läbirääkimised on siin põhimõttelise tähtsusega. ja esimeses etapis siis läbirääkimised Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea vahel. meie äh, toetame ka seda, et Lõuna-Korea mängib äh, siin olulist rolli ja et toimuks ka kahe Korea vaheline lähenemine, sest et me näeme siin seost ka äh, tuumarelvadest vabanemise äh, vahel. kuna aga mingisugust edasiminekut toimunud ei ole, siis tuleb jätkata surve avaldamist sanktsioonide kaudu. nii et selline on meie seisukoht. Euroopa Liit on üle võtnud kõik Euroopa ÜRO Julgeolekunõukogu äh, resolutsioonid ning lisaks on seal veel ka Euroopa Liidu poolsed sanktsioonid. meie äh, oleme nõudnud ka seda, et neid sanktsioone rakendaksid ka kolmandad riigid nii Aasias, Aafrikas kui ka Lõuna-Ameerikas nii et põhimõtteliselt kõik ÜRO liikmed, nii et see surve on siis äh, sanktsioonide surve, samas äh, ma rääkisin suhtluskanalitest, nii et siis te võib-olla tahategi teada, et äh, milline suhtlus siis meil Põhja-Koreaga on, nii et ütlen kohe selgelt välja, et meil ei ole mingisugust poliitilist dialoogi hetkel ning liikmesriikide vahel ei ole ka piisavalt konsensust, et seda poliitilist dialoogi taas alustada. selline äh, Äh, konsensus on aga vajalik. kuid siiski meil on mõningased kontaktid äh, läbi erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide äh, diplomaatiliste missioonide Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Poola, Rumeenia, Saksamaa ja Rootsi on need kuus riiki, kellel on diplomaatilised esindused Pyongyangis Ühendkuningriik on tegelikult ka seal, kuid Ühendkuningriik pole enam liige, nii et siis äh, nüüd on jäänud siis kuus ja äh, Prantsusmaal on seal samuti oma esindus, nii et äh, mõningad kontaktid meil seega on Põhja-Koreaga, aga ausalt öeldes mitte mingisugust otsest edasiminekut täheldada ei ole olnud võimalik. nii et Euroopa Liiduna me ei ole siin ka kuigi paljuks valmis. nüüd mõnikane suhtlus käib ka äh, Londoni Põhja-Korea äh, esinduse kaudu, vähemasti nii palju või nii see käis ja senimaani, nüüd me ei tea, mis saab pärast Brexitit sest et nüüd siis äh, põhimõtteliselt äh, kaob ära see funktsioon äh, pidada sidet Euroopa Liidu institutsioonidega Londoni kaudu. igal juhul meie oleme valmis teatavaks abiks. see on enamasti seotud siiski äh, Äh, humanitaarabiga, äh, tehniliselt on see küll arenguabi, aga jah, kasutades oma loogikat, saate siis aru, et tegemist on lihtsalt humanitaarabiga. ehk siis me pakume inimestele Põhja-Koreas võimalust iseendale äh, toitu toota, see on siis toiduga varustatuse programm. ja hetkel on tehtud otsus, et sellega jätkatakse. ei pakuda küll Euroopa Liidu poolset äh, humanitaarabi, äh, nii nagu äh, seda mõistetakse, aga igal juhul siis võib-olla oleks see tulevikus võimalik läbi meie humanitaarabi instrumentide. nüüd ma ütlesin ka juba alguses, et me soovime edendada äh, inimõiguste olukorda Põhja-Koreas, ma ei hakka detailselt sellest rääkima, aga ükskõik milliste raportitega ei loeks, siis te teate, et olukord on kohutav. väga karmid vanglakaristused äh, ja ka surmanuhtlus neile, kes üritavad riigist põgeneda meie kasutame aga kõiki erinevaid äh, foorumeid äh, ÜRO-s ja äh, igal pool mujal, et säilitada survet Põhja-Koreale. nüüd teine punkt, ma räägin üsna lühidalt täna, peamised elemendid on juba välja toodud, ehk siis millised on tuumarelva vabaks muutmise väljavaated Põhja-Korea poolsaarel, ma saan nõustuda eelkõnelejaga äh, nimelt lähitulevikus on edasiminek väga vähe tõenäoline, me oleme näinud, et on leidnud aset tippkohtumised muuhulgas Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea vahel, kuid mingi, mitte mingisugust edasiminekut ehm, tuumarelva eh, osas ei ole järgnenud nendele kohtumistele. nüüd on väga suured eriarvamused äh, esile tõusnud nendel kohtumistel, muuhulgas selles osas, et mis asi on tuumarelva vabaks äh, muutmine. Põhja-Korea arendab massihävitusrelvi ja kuigi nad äh, ja see, et nad ei tulista välja rakette, ei tähenda seda, et nad ei arenda välja massihävitusrelvi, vastupidi, see tegevus jätkub endiselt. ja mõningad tuumakatsetused või raketikatsetused ka aset leiavad. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta algusest on rohkem katsetatud ballistilisi äh, rakette ja seda siis on teinud Kim Jong-un rohkem kui tema isa terve oma eh, valitsemisaja jooksul, nii et me oleme näinud, et viimastel aastatel on siis eh, oluliselt tihemini ballistilisi rakette katsetama hakatud. nüüd, mida meie siis tahame, me loomulikult soovime tõelist läbirääkimiste protsessi Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea vahel. seda veel juhtunud ei ole, hoolimata mõningatest märkidest siiamaani ei ole tõsisemalt räägitud sellest, et milline see tuumarelva vabaks muutmise protsess olema peaks, aga me peame jääma ka realistlikuks. Euroopa Liidul meie ei näe siin eh, olulist rolli selleks, et need läbirääkimised algust, eh, nende läbirääkimistega algust tehtaks. me loomulikult peame sidet ka Lõunavabariigiga vabandust, Lõuna-Koreaga, Lõuna-Korea meie strateegiline partner. Nemad tunnevad muidugi suurt muret väga põhjendatult selle üle, mida Põhja-Korea teeb ja milliseid raketikatsetusi. me oleme loomulikult samal pool kui Jaapan, Lõuna-Korea ja meie ja ka teised rahvusvahelisest üldsusest, aga mingisugust edasiminekut veel toimunud ei ole, me ei näe seda ette ka lähitulevikus, arvestades ka Ameerika Ühendriikide presidendivalimisi, mis toimuvad novembrikuus ja mis äh, mõjutab ju samuti seda, mis, mida teeb Kim Jong-un nii et ilmselt on loogiline see, et ta nüüd käitub äh, provokatiivselt äh, valimiste perioodil. nii et me eeldame, et äh, see ummikseis jääb püsima kuni presidendivalimiste lõpuni, kuni selleni, kui on selge, kellest saab Ameerika Ühendriikide uus president. suur tänu! Euh, äh, suur tänu äh, selle info eest, mis ei ole küll vägagi, väga rahustav, aga äh, kasulik. härra Mikser on palunud sõna. aitäh! aitäh selle huvitava ettekande eest. mul on üks kommentaar ja kaks küsimust mulle tundub, et siin on teatud ähm, paradoks, nagu te ütlesite. Äh, on äh, Kimi äh, jaoks tema režiimi püsimajäämine on siis tema see ähm, peamine eesmärk. ja kõik see, mida nad siis teevad, lähtubki sellest eesmärgist aga mida meie siis saaksime omalt poolt äh, äh, pakkuda, et tuumarelvi, äh, turmarelvastusest loobuks? see võiks siis kaasa tuua pigem režiimi lah-, muutumise ja mitte selle püsimajäämise sest see režiim ei suudaks näiteks püsima jääda, kui poliitilises süsteemis toimuvad väga suured ümber, ümberkorraldused, nii et äh, see on jah, küllaltki äh, keerukas äh, olukord, aga nüüd kaks küsimust. ja mainiti siis seda, et tuumarelvastusest loobumine peab olema siis lõplik ja tagasipöördumatu. ja rahvusvahelises kogukonnas on teatavasti ka äh, sellist äh, vastupanu olnud sanktsioonide ähm, ähm, tühistamisele seoses siis täidetud kriteeriumidega. mul on küsimus, et ähm, missuguse, äh, äh, missugused konkreetsed punktid on siis need, mille puhul leidaks, et protsess ongi pöördumatu? et Äh, äh, on ju ka tehnoloogiat endiselt saadaval äh, mujal, et mida siis sanktsioonide valguses käsitletakse pöördumatu loobumisena? ja teiseks, Korea vaheline äh, dialoog ja jõupingutused äh, rahu nimel ja ka läbirääkimised äh, USA ja Põhja-Koreaga, isegi Euroopa ja Jaapan isegi on osalenud, aga Hiinast ma ei kuulnud midagi. Hiinal on seal küll väga suured panused ja väga suured huvid mängus. kuidas te kirjeldaksite Hiina poliitilist lähenemist ja tema rolli siis tuumarelvastust loobumises? aitäh, proua Kalniete Rahvapartei nimel. suur tänu. mina küsiksin äh, äh selle tohutu illegaalse rahavoolu kohta, mis tuleb välismaalt äh, Korea režiimi, äh, režiimile ja mis aitab kaasa tema tuumaprogrammi ülesehitamisele ja ka muude vajaduste rahuldamiseks ja ka Äh, sellise äh, moodsa äh, kuvandi, kasutatakse moodsa kuvandi loomiseks Shenyangist, mis tegelikult on ju täiesti väär, kuivõrd riik elab ju süvavaesuses. aitäh, proua Fotiga ECR fraktsiooni nimel. Thank you, madam chair um.... Like thank... aitäh! sooviksin äh, tänada teid selle äh, ettekande eest, ma põhimõtteliselt olen nõus äh, sellega, mis te ütlesite väga ebamääraste eduvõimaluste kohta seoses tuumarelvadest loobumisega Põhja-Koreas küsiksin äh, aga äh, samuti Hiina võimaliku positsiooni äh, kohta. ka kolleeg mainis seda, Hiina on väga oluline riik, tal on väga palju erinevaid instrumente, et võimalusi, et mõjutada positiivses suunas arenguid Põhja-Koreas. teiseks on mul küsimus koroonaviiruse kohta. Põhja-Korea on riik, kus põhimõtteliselt tervishoiusüsteem puudub, suurem osa äh, kodanikkonnast kannatab alatoitumuse all ning meil ei ole mitte mingeid andmeid ka praeguseni äh, võimalik äh, arengute kohta selles riigis, kui on siis ka näiteks puhkemas humanitaarkriis, aga seda tuleb arvesse võtta meie lähenemises. ma tean, et see on nüüd kõrvalteema võideldes äh, tuumarelvastust äh, loobumisega. aga äh, seal võib olla puhkemas siin humanitaarkriis ja see toob kaasa hoopis teistsuguse dünaamika tulevikus. aitäh, nüüd annan sõna panelistidele vastuseks, palun suur tänu küsimuste eest. ma vastan neile e, ükshaaval, nad on hästi omavahel seotud. E, mis puudutab siis pöördumatut e, loobumist, siis tõepoolest me teame, et seda ei saa juhtuda. jah, näiteks võimalus on tõesti sulgeda rajatis ja viia kõik teadlased äh, kuskile ligipääsmatusse äh, kohta ja hoida neid seal kinni aga äh, aruteludes vähemalt äh, äh, nii-öelda eravestlustes on juttu olnud rohkem relvakontrollist ja siis relvastusest järk-järgulisest loobumisest, aga selge on, et siin ei ole tõesti lootust täiesti pöördumatule protsessile. me ei tea muidugi ka, mis juhtub Põhja-Koreaga viiekümne aasta pärast, aga realistlikult võttes väga kiireid arenguid loota ei ole olen nõus küll, et see ähm, mm, protsess on on veidi edasi liikunud USA ja Põhja-Korea vahel, oli ka Stockholmi äh, kohtumine, Hanoi kohtumine ja on realistlikumalt äh, asju vaadeldud mõlemalt äh, poolt. ja tekib küsimus siis, et millal rahvusvaheline Äh, kogukond siis sekkub näiteks äh, sanktsioonide leevendamise näol, sanktsioone ilmselt ei kõrvaldataks, osariik ei ole sellega ilmselt nõus, Venemaa ja Hiina vähemalt mõnedeks aastateks võib siis äh, neid ajutiselt leevendada, et ja siis sealt edasi liikuda, siis lähtudes erinevate riikide diplomaatilistest suhetest, siis äh, tol hetkel aga on äh, äh, selge, et USA õigusraamistik on ka muutumas praeguse administratsiooni ajal, nii et siin ei ole midagi lõplikku. mis puudutab Hiina rolli, siis Äh, ma lühidalt oma mõttes jah jätsin selle aspekti välja, kuid endast ka mõistu tegemist on esmatähtsam riigiga äh, siin äh, poliitiliselt nende äh, vahelised suhted ei ole väga head, kuid neil on siiski üksteist äh, tarvis. Kim Jong-uni äh, läks väga kaua aega, enne kui ta Hiina riigiga otsustas kohtuda, kuid neil on üksteist siiski tarvis ainus äh, asi, mis ma kuulsin Hiina äh, poolt, et äh, kui USA võtab ära siis oma nii-öelda tuumavihmavarju sealt Põhja-Koreast, siis nad on valmis edasi liikuma, aga seda niikuinii ei juhtu, nii et me peame jätkama Põhja-Korea toetamist, mida me täpsemalt tegema peame, lepime kokku eesmärkides ja Hiina vähemalt ametlikult ka toetab seda Põhja-Korea tuumarelvadest loobumist, seega ka ja äh, USA-l siiski on ka lisapõhjus sellega, et äh, rohkem nii-öelda sekkuda äh, Korea poolsaare arengutesse kuid äh, Hiina on olnud äh, täiesti äh, vastu selle programmi arengule ja enne, kui Põhja-Korea tegi selle suure tuumakatsetuse aastal kaks tuhat kuus, siis Hiina oli väljendanud oma vastumeelsust selles suhtes, nii et siin on tarvis Äh, nii-öelda ärgitada Põhja-Koread äh, loobuma äh, tuumarelvadest ja Hiina delegatsioon viimati oli tegelikult väga konstruktiivne oma ettepanekutega. ja veel mõned küsimused äh, seoses selle illegaalse rahavooga äh, kaks tuhat kuus siis kõigepealt äh, USA-seades äh, äh, sanktsioonid, siis see oli üks Macaos olev pank siis, mille kaudu need sanktsioonid kehtestati ja see oli siis põhimõtteliselt samal ajal, kui oli siis see kuuepoolne mm, kokkulepe sõlmitud. ja siis aasta oli, eh, kehtisid need eh, sanktsioonid, aga Põhja-Korea on sellest ajast eh, saadik palju nutikam. Nad teavad, kuidas USA neid siis rünnata saab Singapuris ja mujal olevate pankade kaudu, Venemaa kaudu. nii et neil on nüüd muid võimalusi leitud Mm, Põhja-Koreast on saadetud äh, ka äh, massirelvad, hävitusrelvi teistesse äh, riikidesse, mille eest nad soovivad raha saada, seal on võimalik ka võimalikke tõkkeid kavandada, on olnud ka küberrünnakud Bangladeshi keskpangale, aga ma usun, et et äh, ainus asi, mis äh, võiks äh, Äh, ainus asi, mis võiks suuta siis äh, Põhja-Korea äh, käitumist, võiks olla selline mm, neutraalne tõsiseltvõetav riik, kes siis sekkuks. mis puudutab koroonaviiruse küsimust, siis Põhja-Korea on põhimõtteliselt selle puhkemisest saadik turismile oma piirid sulgenud, riiki spetsialiste ei lubata Äh, mistõttu ka USA-ga äh, läbirääkimiste äh, jätkamine on viibinud, põhjuseks ei ole mitte ainult valimised, aga ähm, Põhja-Koreas siiski pöördus USA ähm, poole seoses sanktsioonidega, et lubataks siis riiki meditsiinivarustust äh, et võidelda koroonaviiruse vastu. nii et see pakub kadedava võimaluse siin ja äh, näeme ka, et on ka valdkondi, kus Põhja-Korea ei taha, aga siiski ta peab äh, koostööd tegema rahvusvahelise äh, kogukonnaga, sealhulgas USA-ga ja kõige lõpuks äh, ütleksin veel, et äh, me räägime siin palju äh, sanktsioonidest Äh, ma ei tea, kas need on nii-öelda moraalsed või mitte, ma sellest, sellest ei hakka siin võib-olla põhjalikumalt äh, rääkima, aga poliitilises ja diplomaatilises mõttes on need ja ka majanduslikus mõttes on need äh, olnud mõjusad, vastasel korral Põhja-Korea ei taotleks nende sanktsioonide kõrvalist, kõrvaldamist ja siis äh, järgmisena siis äh, on, ollakse valmis siis äh, rääkima järgmistest sammudest, nii et Põhja-Korea on jah, teatud mõttes endiselt sunnitud rahvuse kodukonna, kogukonnaga suhtlema. jah, veel mõned lisakommentaarid, mis puudutab seda pöördumatut tuumarelvadest loobumist. USA leiab ehk siis tema on ka nagu läbirääkija. USA äh, minu arvates äh, soovib tagada äh, seda, et tegemist on niisuguse ähm, protsessiga, et mis siis liigub järjest edasi kui ma õigesti aru saan, siis USA tahab, et neil oleks mingisugune selge nii-öelda teerkaart, neil oleks selge kokkulepe eh, ja tahavad, nad tahavad seda sõlmida nii-öelda Põhja-Koreaga, kuidas siis liikuda punktist A punkti B ja panna paika, et eh, millised rajatised eh, seal on, millega edasi liikuda, see tähendab, et tuleb kõigepealt nende poolt saada see info, et mis neil üldse on turmaobjektide rajatiste näol olemas, kuid siin jah, see tähendab siis seda, et USA ei soovi algatada protsessi, mis ei ole selgelt määratletud, kus oleks siis ebaselge, kes mida millal teeb ja mis siis saab ka vastutasuks selle eest. Nad tahavad siin rohkem selgust ja mina leian, et isegi kui on siin teatavad tagatised, et niisugune teekaart ka ellu viidaks, et siis võib-olla USA äh, kaalub vähemalt osaliselt sanktsioonide kõrvaldamist. tahtsin lisada ühte asja ka äh, illegaalse raha Äh, sissevoolu kohta Põhja-Koreasse, see on väga murettekitav ja kõige äh, äh, olulisem info äh,, mis meil on, mm, tuleb siis äh, ÜRO sanktsioonide komisjoni ekspertide ähm, paneelilt, äh, kes sellega tegeleb. Nemad ka jõustavad ÜRO sanktsioone, neil on rahvusvaheline ekspertide paneel, mille on siis määranud erinevate riigid siis oma esindajatest. ja nende töö toimub siis nõnda, et nad lähtuvad ÜRO liikmesriikide raportitest, neil on muidugi raskusi äh, info saamisega ja kõik riigid ei pruugi üldse infot edastada, aga te võite nende raportitega tutvuda, neid antakse välja regulaarselt, need on internetis saadaval ja need sisaldavad põhjalikku äh, infot. et kuidas siis on riigid äh, tegutsenud, see on äh, põhiline info, mis meil on, meil ei ole mingeid sõltumatuid luureandmeid äh, selle kohta, mis siis äh, teatud riikides toimib seoses sanktsioonirežiimi rikkumisega. kuid nendest raportitest saab siiski selge pildi selle kohta, kuidas raha jõuab Põhja-Koreasse. viimasel ajal on just tähelepanu pööratud küberteemadele, kuna neil on äh, väga äh, suur äh, kübervõimekus ja nad müüvad seda kolmandale riiki, kolmandatele riikidele, saavad sellega äh, teenida äh, tulu. aga raportites saate selle kohta täpsemalt lugeda. Hiinaga, Hiina suhtes ma olen igati nõus, see on tõesti esmatähtis riik siin protsessis ja see protsess võib tõesti ähm, liikuda mõlemas suunas. kui Hiina võtab tõsiselt äh, surve avaldamist äh, Põhja-Koreale, siis see ka nõnda toimub, sest kaubanduse äh, mõttes toimub see kõik ju läbi Hiina kõik kaup, mis jõuab Põhja-Koreasse, liigub ka läbi eh, Hiina. nii et kui Hiina soovib kaubavahetust eh, lihtsalt lõpetada, siis ta saab seda teha ja see tõesti eh, avaldaks tohutut survet Põhja-Koreale. aga kui Hiina seda tõsiselt ei võta, siis on meil vastupidine olukord ja Põhja-Korea pääseb ligi kõigile ressurssidele, mis neil tarvis on, nii et on väga oluline küsimus, kuidas siis Hiinaga selles teemas tegutseda, et oluline on, et eh, Hiina eh, toetaks eh, siin Põhja-Koreale seatud karme sanktsioone, ma olen nõus sellega, mis ka enne öeldi, et Hiina ei taha, et tema läheduses viidakse läbi tuumarelvade katsetusi. nii et Äh, see oleks siis jah, selline äh, tõesti nende poolt äh, konstruktiivne suhtumine. aga sellega vist praegu piirduksingi, kõige lõpuks võib-olla ütleksin, et koroonaviirus praegusel hetkel paneb tohutu surve Põhja-Koreale, aga ka teistele riikidele, kelle kaubandus liigub Hiina kaudu. aitäh! suur tänu äh, mm, mõlemale äh, panelistile, vabandust, et siin veidi ka omalt poolt survet avaldasin, aga meil on vähe aega, meil on nüüd päevakorras jäänud veel viimane äh, punkt ja selle arutelu toimub